deklaratsiooni, millega nad kinnitavad, et nad ei ole ühelgi teisel ametikohal samaaegselt, mis oleks ühitamatu parlamendisaadiku kohustustega. konservatiivide ja reformi grupp, fraktsiooni juht on öelnud, et Edward Millen Scott enam sellesse fraktsiooni ei kuulu alates kahekümnendast juulist kaks tuhat üheksa. edasi Rahvapartei ja sotsiaaldemokraadid ja rohelised, konservatiivide ja reformistide fraktsioon ning Vaba Euroopa Demokraatide fraktsioon on informeerinud muudatustest komisjonide ja delegatsioonide koosseisus. Te leiate need nimed käesoleva istungjärgu protokollis. kui mingisuguseid vastuväiteid enne selle sessiooni lõppu ei esita,